kolmkümmend ja järgmine päevakorrapunkt on äh, proua Esaia raport ja see käsitleb äh, ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist. annan siis kõigepealt sõna neljaks minutiks proua Esaiale, olge lahked. kiitoksia, arvoisa puhemees, hüva. suur tänu lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. tegemist on väga tehnilise raportiga ja ma tahaksin tänada variraportööre väga hea koostöö eest ja tahaksin tänada ka oma assistente ja komisjoni oma ekspertiisi eest ning ka triloogi eest. mis meil siin siis on? tegemist on sildistamisega, mis puudutab äh, määrust, äh, mis näeb ette harmoniseeritud süsteemi, tegemist on ÜRO süsteemiga, mm, mille järgi siis sildistatakse tarbijate jaoks äh, ohtlikke kemikaale praeguse süsteemi järgi on ohtlikud kemikaalid teavitatud läbi äh, konkreetse sõnastuse ja sildistuse, mis siis annab tarbijale informatsiooni. pärast seda, kui määrus vastu võeti, tuli välja, et vaja on teha teatud tehnilist kohaldamist ja see on seotud direktiividega kuivõrd tegemist on Euroopa Liidu äh, ainete sildistamisega ning kõikides muudatusettepanekutes olid vastavad tehnilised punktid sees. see viite viiele direktiivile ning sõnastuse kohaldamisele ei nõua muutusi reguleerimisalas ega ka kaitsetasandi muutmist, nii et see on midagi, millega saaks kiiresti edasi minna. meie leiame, et oluline on, nagu ka seletuskirjas kirjas on, et viimase aja tehnoloogilised edusammud on sellised, et viit direktiivi tuleks regulaarselt läbi vaadata, et õigusloomet kohaldada ja kaasajastada ning tagada asjakohane kaitsetase, kui on tegemist kemikaalidega. samuti tahaksime juhtida tähelepanu teatud töötajatele ja ametitele, kus peab igapäevaselt nende ainete ja segudega kokku puutuma juhtuma ja tihtipeale ei ole tagatud vastavat kaitset inimestele. erikaitset on vaja nende töötajate jaoks ning sellele viidatakse ka muudatusettepanekutes, räägime ka rasedatest ja rinnaga toitvatest naistest, siis räägime noortest töötajatest samuti, sellepärast et teat-, teatud äh, segud, peroksiidid ja lenduvad ained võivad neid mõjutada, see on midagi, millele tahtsime kindlasti viidata. ja samuti on kaitse töökohal teema, mis ei ole suureks äh, takistuseks selle instrumendi puhul, saime väga suurt toetust parlamendilt et eh, meie jaoks on see väga oluline, et eh, VKE-sid liigselt ei koormata liigse bürokraatiaga, kuid samas ei tohiks kunagi töötajate kaitset näha koormana. see on meie jaoks väga oluline ja see on oluline kõikidele ettevõtetele, sõltumata nende suurusest. aitäh, palun nüüd volinik Andor aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, komisjoni nimel on mul suur rõõm arutada seda ettepanekut teiega täna. direktiivi ettepanek on suurepärase töö tulemus, mis leidis aset kõikidel tasanditel. komisjon hindab kõrgelt institutsioonide panust ning usub, et lõpptekst peegeldab ühiseid eesmärke töötajate ohutuse tervise tagamisel. see koostöö põhinev lähenemine lubas jõuda kokkuleppele nõukogu juba esimesel lugemisel ja tööhõivekomisjon töötas nõukoguga tihedas koostöös selleks, et jõuda ühiselt kokku lepitud tekstini, mis püüab tagada kõrgetasemelise kaitse töötajatele äh, erinevate riskide eest, mis on seotud kemikaalidega töökohal. parandatud ettepanek, milles kokku lepiti, tõi, tõi endaga kaasa siis teksti, mis on selgem nii juriidilisest perspektiivist kui ka lihtsam mõista, see on positiivseks panuseks ülevõtmise lihtsustamisel ning rakendamisel riiklikul tasandil, suurendades töötajate kaitset ja ohutust. see direktiiv tuleneb uue süsteemi kasutusele võtmisest Euroopa Liidu ainete ja segude klassifitseerimisel, märgistamisel ja pakendamisel, mis võeti vastu kahe tuhande kaheksandal aastal ning mis järk-järgult peaks jõustuma järgnevate aastate jooksul. see uus süsteem rakendub, rakendab Euroopa Liidus ÜRO klassifitseerimis- ja sildistamissüsteemi, mis on ette nähtud kemikaalidele. see direktiiv ei taga mitte ainult kõrget tasemelist töötajate kaitset, vaid panustab oluliselt ka globaalsemasse lähenemisse terminoloogilises vallas, mida kemikaalide puhul kasutatakse, see parandab mõistmist äh, kemikaalidega seotud riskidest mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka meie võtmepartneritega suhtluses kõikjal üle maailma. komisjon on avaldanud terve rea publikatsioone, mis on sellega seotud, mis aitab töötajatel ja tööandjatel eelnevalt süsteemilt sujuvalt uuele süsteemile üle minna see, need äh, juhised on kättesaadavad komisjoni internetileheküljel, need on seal tasuta kättesaadavad. loomulikult arendasime selle välja oma kolmepoolsete partneritega. aitäh volinikule ja nüüd siis saab sõna kõigepealt äh, kolleeg Kristensen äh, sotsialistide nimel. aitäh, proua president ja suur tänu, et andsite mulle sõna ja suur tänu ka raportöörile nagu hea koostöö eest. tööohutus on äärmiselt oluline meie fraktsiooni jaoks ja see on alati selliselt olnud, sellepärast et tegu on just selle põhiõigusega, seal öeldakse, et kõikidel töötajatel on õigus ähm, ähm, tööohutusele, kõrge tasemega tööohutusele ja seda ei tohiks näha koormana nüüd, mis puudutab sotsiaalset dialoogi ja mis puudutab kokkulepet tööandjate ja töövõtjate vahel, siis siin tekitab väga suurt pahandust, pahameelt see, et äh, töövõtjad ise ei saa nõuda seda, mis on nende jaoks kasulik ja see on tõesti väga pahameelt tekitav ja seetõttu peaks suuremat survet liikmesriikidele avaldama et selliseid äh, tööandjate, töövõtjate vahelisi lepinguid rohkem sõlmitakse, seetõttu on äh, tõesti ärritav, et selline sotsiaalne dialoog seniselt aset ei leia. mina olen raportöör ka pakendite ja märgistamise osas ja mina olen alati nõudnud, et korralikest töötingimustest kinni peetaks, sellepärast et seda ei saa ettekäändena kasutada, et oma töötajaid mitte kaitsta. info on ainult kasulik. info on vajalik ka selleks, et ennetada tööõnnetusi ja eriti nendel kutsealud, äh, kutsealadel, kus äh, tegeletakse keemiliste ainetega, on see äärmiselt oluline, siin võib, võime rääkida kas või vabrikutöötajatest või ka juuksuritest näiteks, kes pidevalt puutuvad kokku keemiliste ainetega ja neid tuleb pidevalt teavitada nendest ohtudest, mis tulenevad keemilistest ainetest, nii et ma olen küll seadusandlusega nõus ja rahul, aga sellegipoolest väga suur võitlus tuleb veel pidada selleks, et tagada kõikidele Euroopa töövõtjatele äh, tööohutus, aitäh ja kolleeg Harkin, palun aitäh ja mina sooviksin tänada raportööri tema pragmaatilise lähenemisviisi eest, mida ta on ette võtnud selle õigusaktiga. see, mida me siin teeme, puudutab tegelikult töövõtjate töötervishoidu, me oleme vastu võtnud ÜRO vastava süsteemi aastast kaks tuhat viis ja see on äärmiselt oluline töötajatele Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil. meil on küll olemas äh, tervishoiu õigusakt, kus endiselt kasutatakse vana süsteemi ja seetõttu seda süsteemi oli vaja ka kohandada vastavalt uuele süsteemile ja seda on nüüd ka tehtud nii terminoloogia kui ka viidete osas. ja kasutatakse siis uut süsteemi ma olen täiesti nõus selle äh, eriti haavatavate töövõtjate ähm, nimekirjaga, mis on nüüd ka lisatud, sinna on siis lisatud noored töötajad, äh, rasedad töötajad. ja mis puudutab äh, selgitavaid suuniseid, siis need peaksid olema juurde, kättesaadavad ka VKE-dele. ning seal, kus lisatingimusi ei ole seatud, me oleme selgeks teinud, et tööohutus on põhiõigus ja me ei tohiks olla koormus ettevõtetele. suur tänu, proua Harkin! ja nüüd kolleeg Suuber, palun! aitäh, proua president. tööohutusega ja tööohutuse eest seismine on alati positiivne ja siin on äärmiselt oluline just ennetusse investeerimine. eriti, kui äh, töötajad puutuvad kokku keemiliste ainetega liikmesriigid peavad vastavatest eeskirjadest kinni pidama ja nad peavad ka töötajate tervist nii hästi kui võimalik kaitsma. kuid praegune kaitsetase jääb kehtima äh, ja töötajad ei ole paremini kaitstud. tihtipeale nähakse seda ainult piiranguna, koormana, kuid äh, tööohutus on põhiõigus ja see peaks kajastuma kõikides sektorites, ükskõik kui olul-, kui suur on e, ettevõte, kui oluline sektor. selle suunisega me oleme nõus, aga kui me vaatame tegelikkust, siis olukord on hoopis teistsugune, kui olemasolevas õigusaktis õnnetusi juhtub, eriti eriti kui tegu on sellise ebakindla töökohta, kohaga, kui äh, töötunde on äh, arvukalt ja kui ei ole võetud piisavalt meetmeid tööohutuse tagamiseks. samuti koolituse osas oleks vaja rohkem äh, investeeringuid, oleks vaja rohkem infot töökohaga seotud ohtude kohta ja ennetamine on äärmiselt oluline, investeeringud, kohased karistused on olulised, see on eriti seotud just ähm, ohtlikumate kutsealadega. kui siin ei sekkuta, siis sellel on kindlasti negatiivne mõju ja seetõttu tuleb väga kiiresti teha kõik selleks, et äh, ka tööõnnetuse ohvrite äh, hüvitamise eest äh, hoolitseda ja samuti tuleb igasuguste kuritegelike meetmete vastu võidelda. ja nüüd äh, vaba mikrofoni voor ja kolleeg Nikolescu, palun. suur tänu, proua president. mina sooviksin tänada meie kolleegi suurepärase raporti eest ja soovin tänada teda ka tehtud töö eest tööohutus ja töötervishoid on äärmiselt olulised ja ma sooviksin tänada ka härra volinik Andorit selle eest, et ta on tulnud siia. võib-olla ta saaks ka rohkem äh, infot anda äh, töötervishoiu kohta põllumajandussektoris, eriti mis puudutab äh, siis väetiste kasutamist. aitäh. ja nüüd kolleeg Andur señora presidenta la verdad es que esta directiva viene a poner negro sobre. aitäh proua president! selles direktiivis on mustvalgel ära toodud ähm, mida peab äh, tööandja tegema selleks, et kaitsta ähm, töövõtjaid, kes keemiliste ainetega kokku puutuvad ja tööohutuse tagamine, töötervishoiu tagamine on põhiõigus, see ei ole koormus ettevõttele ja väga hea on see, et siin on ära toodud ka haavatavate töötajate nimekiri ja samuti on oluline sotsiaalse dialoogi jätkamine. sellised sätted puudutavad eelkõige just töövõtjaid, kes on sattunud kõige suurematesse probleemidesse, näiteks äh, tekstiilisektori töötajaid, ka teistes riikides, ka neid töötajaid, kes äh, töötlevad nahkasid ja me peame äh, seda suunda jätkama. aitäh ja kolleeg, kolleeg Pasescu, palun aitäh, proua president! kuigi me räägime praegu väga tehnilisest määrusest, siis selle määruse vastuvõtmine on kindlasti äärmiselt positiivne meie õigussidususe ähm, jaoks ja järjepidevuse jaoks, mis puudutab siis ainete segude klassifitseerimist. värske ja noore emana ma sooviksin tähelepanu juhtida sellele, et just rasedate naiste jaoks rasedad naised on töökohtadel silmitsi väga paljude ohtudega, eriti mis puudutab keemilisi, kantserogeenseid keemilisi aineid. isegi kui tagajärjed otsekohe välja ei tule, siis sellegipoolest sellised keemilised ained võivad äh, kahjustada järglasi ja ka äh, rinnaga imetavad äh, naised võivad keemiliste ainetega kokkupuutumise tõttu väga lihtsalt erinevaid haigusi imikutele üle kanda ja seetõttu just ka väikese, väikelapsed imikud puutuvad kokku selliste keemi-, ohtlike keemiliste ainetega, seetõttu mina leian, et see sõid-, õigusakt tuleks kindlasti ühtlustada olemasolevate süsteemidega, et tagada töötajate suurim kaitse. aitäh ja volinik Andor Parv. Äh, äh, lugupeetud äh, president, aitäh kommentaaride ja tagasiside eest ning me ootame nüüd nõukogu poolt ettepaneku heakskiitmist ning selle avaldamist Euroopa Liidu teates. me oleme veendunud, et tegemist on olulise panusega Euroopa Liidu töötajate kaitsesse ning samuti töökohtade kaitsesse. härra Kristjanson ütles ka, et sotsiaalpartnerite roll on äärmiselt oluline, on seda alati olnud ja on edasi ka. härra Nikolaiskule ütleksin, et olgugi, et on oluline toonitada erinevate sektorite tähtsust õigusloomes me vaatame ikkagi, kuidas teatud äh, riskitüüpidega toime tuleme, hoolimata sellest, millise sektoriga tegemist on. elektromagnetväljadele ka kogu puude äh, peab olema kaetud äh, ühtlaselt, ükskõik kas tegemist on transpordi või mõne muu sektoriga. aga pean nõustuma proua Harkiniga ja keskendumisega VKE-dele tuleb abistada VKE-sid toime tulla õigusloomega ilma, et neile tekiks sellega seoses liigset äh, koormust. ma olen veendunud, et äh, see dokument aitab äh, komisjoni tulevases töös tervishoiusektoris. suur aitäh ja proua Esaia, raportöör! kiitoksia, arvoisa puhemies! suur aitäh, lugupeetud president! arutelust tuli väga selgelt välja et selgete eeskirjade omamine selles valdkonnas ei ole mitte liigseks koormuseks, vaid äh, pigem tagab äh, töötajate ohutuse ja tervise. päevaga ähm, kajastatud informatsiooni olemasolek on hädavajalik ja paljudel VKE-del on keerukas arengutega ennast kursis hoida. Äh, seega kuulasin suure heameelega seda, mis komisjonil ütelda oli komisjonile. nüüd on oma veebilehekülg, kus on infot ja juha-, juhendeid VKE-de jaoks just. see on miski, mida me raportis ka tahtsime. ja seega meie soov on juba täitnud, suur aitäh selle eest! suur aitäh, lugupeetud Esa, jah! arutelu on sellega lõppenud ning hääletus leiab aset homme kell üksteist kolmkümmend. nüüd tulevad ühe minuti sõnavõtud ja esmalt härra Preda